Good afternoon, dear colleagues. tere pärastlõunat, kallid kolleegid. võtke istet. alustagem tänase pärastlõunase kohtumisega. kõigepealt äh, ma tahaksin alustada sellest, et võtame vastu päevakorra. kolleegid, palun võtke istet niisiis, kõigepealt, mis meil on päevakorras? päevakorra kolm, koosoleku protokolli kinnitamine ja punkt seitse, mis on ühine operatiiv Mare ja kaheksa punkt Euroopa Liidu ja USA vaheline õiguskaitse eesmärgil edastada ja töötavate isikukondade kaitseleping. punkt number üheksa, liidu finantshuve kahjustava pettuse vastane võitlus kriminaalõiguse abil, need punktid kõik tuleb edasi lükata kui teil selle vastu midagi ei ole, siis on äh, päevakord nüüd äh, niimoodi kokku lepitud. Taani, läti ja horvaadi keeles täna kahjuks ei saa koosolekut jälgida ega ka selles kõneleda ja nüüd on siis terve rida koordinaatorite soovitusi, mis tuleks vastu võtta. ma peaksin need kõik ette lugema kõigepealt raportööride ametisse nimenevate arvamuste osas proua Gabriel Rahvaparteist on nimetatud äh, lühikeste viisavabaduskokkulepete osas meie raportööriks St Lucia Timor Lest- äh, Ida-Timori, Dominica, St Vincenti ja Grenadine, Trinidad Tobago ja paljude teiste riikide osas. ja nüüd järgmine äh, arvamus kohustuslik infovahetus maksunduse vallas, siin otsustasid koordinaatorid, et ei koostatagi arvamust, aga äh, te võite esitada siis majanduskomisjoni otsearvamusi. nüüd äh, kuulamised kahe tuhande viieteistkümnenda aasta teisel poolel lepiti kokku siis äh, kuulamiste nimekirjas teise poole jaoks ja see on edastatud ka libe komisjonidele. Euroopa Ombudsmani palve selleks, et Euroopa Parlamendi avalikusse registrisse nimetataks ka koordinaatorite äh, komisjoni kohtumised perioodil kaks tuhat üheksa, kaks tuhat neliteist, selles osas leppisid koordinaatorid kokku, et kõik äh, need dokumendid lähevad sinna registrisse nüüd Eurojusti presidendi valimistele vaatleja nimetamine, see toimub kahekümne esimesel aprillil kaks tuhat viisteist, koordinaadid otsustasid libesekretäriaadi liikme saata sinna vaatlejaks, nii nagu seda on tehtud ka varem praktikana. nüüd edasi eh, esimees, esimehe kirjandi eelnõu eesistujariigile uute psühhoaktiivsete ainete osas, millega pannakse paika siis miinimumsätted kriminaalkuritegude puhul ja trahvide osas. siin on koordinaatorid leppinud, et kokku selles, et see kiri siis lähetatakse, lähe, saadetakse eesistujale. nüüd struktureeritud dialoog äh, aastal kaks tuhat viisteist, need on siis konstru-, need puudutavad meie dialoog raamkokkuleppe osas komisjoniga. esimesed kohtumised Avramopolusega ja Jourovaga ja Timmermansiga võiksid maikuus eset leida. nüüd ühtne operatiivmeeskond Maare raames tehti palve, et aprillikuus nimetatakse info punkt meie päevakorda Europoli poolt ja komisjoni poolt, koordinaatorid otsustasid, et see pannaksegi meie komisjoni päevakorda ja koordinaatorid tegid ka ettepaneku, et järgmised äh, resolutsiooni eelnõud äh, peaksid jääma meiepoolse mm, reageeringuta, kõigepealt Jakovtšitši resolutsioon Euroopa laste aasta osas, Pizzotto resolutsioon kübertagakiusamise äh, osas Itaalias, siis terroristide riiki sisenemine Itaalias läbi illegaalsete immigratsioonikoridorite, siis uued sünteetilised äh, narkootikumid Euroopas jällegi pitsotolt, pitsotolt ka inimest, inimorganitega kaubitsemine Aafrikas ja siis härra Pitsoto viimane resolutsioon Vittorio Veneto mm, Treviso provintsis siis äh, protestid sisserännute osas ja siis kaks äh, resolutsiooni härra Jakovtšitšil kõigepealt spordisündmustel vägivalla kasutamine ja äh, Äh, laste õiguste kaitse. nüüd petitsioonid, mille osas äh, midagi ei tehta, kõigepealt äh, Clara Ungari juht, ju petitsioon siis Ungari valimisõiguse kohta, siis Sara Luisa Hasser-Roisingi petitsioon ja Flavia Mikono resolutsioon ja vabandust, petitsioon jäävad ka meiepoolsete reageeringutega, kas te olete nõus nende koordinaatorite ettepanekutega nüüd? ja nüüd siis päevakorrapunkt number neli kohe. arutelu mis puudutab kolmandate riikide kodanike teadustöö õpingute õpilasvahetuse tasustatud ja tasustamata praktika vabatahtliku teenistuse ja au pair'ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimused. uuesti sõnastamisega on tegemist, proua Vikström on meie raportöör. ma paluksin, et proua Vikström annaks meile ülevaate siis praegusest olukorrast, nüüd kus on toimunud teine kolmepoolne kohtumine, kolmekümne esimesel märtsil leidis see aset sõna ongi teil siis proua Vikström. suur tänu, proua esimees, nagu te ütlesite, tei-, leidis siis aset kolmekümne esimesel märtsil teine kolmepoolne kohtumine ja rääkisime peaasjalikult äh, selle direktiivi kohaldamisalast äh, pärast seda, kui e-, eelmisel kolmepoolsel kohtumisel rääkisime üldtingimustest ja konkreetsetest tingimustest tudengite jaoks ja äh, tasustatud tegevuse osas ehk et milline on juurdepääs tudengitel äh, tasustatud tööle Euroopa Liidus. mis puudutab nüüd kohaldamisala, siis kõik institutsioonid on äh, taas kinnitanud oma seisi, seniseid seisukohti. Euroopa kodanik ütles, et äh, kui me lisaksime siia lisakategooriad kohustuslikena, saaks direktiiv kindlasti jõudu juurde ja ka au pair'id sisataks ja ka tasustatud äh, töökohad. praegu au-pair'id on jäänud välja igasugusest seadusandlusest, kuigi tegemist on väga haavatava grupiga, keda üsna tihti ka ära kasutatakse ja kuritarvitatakse. ja tasustatud praktikandid peaksid olema samuti kaasatud, sest meie tahaksime julgutada seda, et praktikakohtade eest ka makstaks ja oleks, äh, et praktikandidele ka makstakse ja oleks suur viga, kui jäetakse välja äh, üks või teine rühm praktikante, tasustatud või tasustamata. nõukogu jäi oma seisukoha juurde, et meil ei ole vaja ühtseid Euroopa reegleid ja neid on vaja ainult tudengite ja teadlaste jaoks, punkt. aga me suutsime siiski kokku leppida artikli kuuskümmend viis osas pärast seda, kui selgus, kui selgitati, et see puudutab nende inimeste taotlusi, kes on ähm, legaalselt Euroopa Liidu territooriumil taotluse esitamise hetkel, esitavad näiteks taotluse ülikooli astuda. nõukogu oli nõus sellega, et tuuakse sisse ka uuesti põhjenduspunkt kaksteist, mille nad enne olid välja võtnud ja selles põhjenduspunktis siis kutsutakse liikmesriike üles doktoriõppes äh, kandideerivaid inimesi kohtlema teadlaste, mitte tudengitena nüüd äh, mis puudutab äh, eritingimusi äh, tudengite osas, parlament oli nõus nõukogu ettepanekutega tuua kohustuslik praktika ka siia sisse. nüüd Äh, tasustatud tegevus ehk teisisõnu legaalne juurdepääs äh, töökohtadele siin on parlament ja nõukogu äh, selle miinimumi juurde jäänud et see peaks olema kakskümmend tundi nädalas maksimum nõukogu tahab aga jääda praeguse kümne tunni juurde meie tahame, et inimesed siiski äh, seaduslikult äh, teeksid, me ju teame, et tudengid on alati tööd teinud õppimise kõrvalt, aga üldiselt mustalt, äh, kui lihtsalt seadus neil seda ei luba mis on nüüd edasi, milline on nüüd edasiminek kolmepoolsetel kohtumistel? üsna piiratud edusammud kahjuks tuleb tõdeda, proua esinaine. ja seega ma teeksin ettepaneku järgmine kolmepoolne kohtumine edasi lükata ja ma tahaksin, et äh, töö jätkuks tehnilisel tasandil äh, ka nõukogus äh, selleks, et nõukogu saaks parema ülevaate olulistest küsimustest, selleks et need läbirääkimised iga väiksema asja osas ei jookseks rappa ja ei tekiks tupikseis. me lihtsalt raiskame oma aega nendel kolmepoolsetel kohtumistel, sest midagi ei juhtu. nõukogu tut-, ja komisjon olid nõus selle edasilükkamisega ja seega meil järgmise kolmepoolse kohtumise kuupäeva veel ei ole paigas. aga ma olen veendunud, et äh, töö nõukogus jätkub, äh, liikmesriigid on läbirääkimistes ja tehniline dialoog ja, ja triloog äh, ähm, käib paralleelselt. loomulikult ma annan sellele komisjonile pidevalt äh, ülevaadet sellest, mida me oleme saavutanud või mis on problemaatiline. ma loodan, et me pigem saame rääkida tulevikus edusammudest kui ähm, möödaminekut, möödapanekutest. Ähm, suur tänu tähelepanu eest ja rõhutan, et see direktiiv on väga oluline teadusuuringud näiteks hiljuti üks saksa uuring viitas sellele, et ähm, kogu seda asja on vaja selleks, et äh, äh, maadelda selle demograafilise probleemiga, mille ees Euroopa täna on. suur tänu ja vastan hea meelega teie küsimustele. suur tänu, proua Vikström. ka meie loodame, et äh, see asi kuhugi ikka areneb. kas keegi soovib sõna? tundub, et mitte kõike head, proua Vikström. aga läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, päevakorrapunkt number viis, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee soovitus kaks tuhat kuuskümmend viis Euroopa Liidu institutsioonid ja inimõigused Euroopas. ja selleks, et et me sellest teemast ülevaate saaksime, oleme siia kutsunud härra Michael McNamara, kes on õigusküsimuste ja inimõiguste komitee raportöör Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees. härra McNamara, palun võtke koht sisse. meie komisjoni jaoks on väga oluline koostöö Euroopa Nõukoguga nii et tere tulemast meie komisjoni ja kolleegid, nagu te teate, Euroopa Parlament õigluse ülevaate raportis kutsus üles sellele, et Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee vastutavad komisjonid teeksid rohkem koostööd ja sellepärast me siin täna olemegi koos. mul on väga hea meel, et äh, härra McNamara, te olete kohale tulnud ja ootame siis huviga, mis teil on öelda oma aruandes Euroopa Liidu institutsioonide inimõiguste kohta Euroopas, nii et palun tutvustage seda meile. see on väga oluline meie tööks põhiõiguste osas, nii et härra McNamara, sõna on teil. Um, first of all, I'd like to thank you kõigepealt äh, ma tahaksin teid tänada väga lahke kutse eest äh, täna selle komisjoni eest kõnelda. mul on väga hea meel selle võimaluse üle, äh, minule selle raportööri au-, raporti autorina ning ka samuti siin õigusküsimuste ja inimõiguste komitee asejuhina. teemad on tegelikult mõlemale meie komisjonidele väga tähtsad ja huvitavad detsembris kaks tuhat kolmteist õiguskomisjon ja inimõiguste komisjon äh, Äh, väga viljakalt äh, vahetas arvamusi äh, proua Kinga Kansiga, teie endise esinaisega ning Louis Michel'i raporti järgselt seda, mis puudutas põhiõigusi Euroopa Liidus kaks tuhat kaksteist. täna on mul väga hea meel rääkida oma raportist, mis puudutab Euroopa Liidu institutsioone ja inimõigusi Euroopas, mis meie komitee võttis vastu kahekümne seitsmendal jaanuaril käesoleval aastal ning selle kiitis äh, ka kuuendal äh, märtsil Pariisi komitee heaks. arutelu pida-, äh, pidasime juunis kaks tuhat kaksteist ning pärast seda juhatus saatis selle teema meie komisjoni ette parlamentaarne assamblee tekitas äh, või küsis, kas Euroopa Nõukogu äh, tööd võiks praegu dubleerida Euroopa Liit, eriti kui arvestada, et äh, inimõiguste eriesindaja amet loodi. komitee väga lähedalt jälgib kõiki mehhanisme selleks, et Kopenhaageni kriteeriume Euroopa Liidu liikmesriikides täidetaks. oktoobris kaks tuhat kolmteist peeti debatt Eh, Euroopa eh, Liidu ja eh, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee arutelus täiendamine ja mitte dubleerimine. seal rõhutasime me, et Euroopa Nõukogu tööd ei tohiks dubleerida Euroopa Liidu institutsioonid inimõiguste kaitsmisel ja toetamisel ning me peame kindlasti Euroopa Nõukogu olemasolevat rolli austama, äh, kelle eesmärk on äh, seista inimõiguste, äh, õigusriigi põhimõtete eest Euroopa Liidus. mina olen oma raportis keskendunud sellele, kuidas Euroopa Liidu institutsioonid, nõukogu, Euroopa Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, Euroopa Kohus ning ka näiteks Euroopa Keskpank ja teised institutsioonid arvestavad inimõiguste küsimustega oma töös ning toetavad ja ja süvendavad äh, neid õigusi nii Euroopa Liidu sees kui sellest väljaspool. väga oluline on see just, äh, kui me arvestame, et Lissaboni leping on jõustunud, Euroopa Liit on laiendanud äh, oma tegevust teatud valdkondadele, mis on olnud traditsiooniliselt Euroopa Nõukogu omad. näiteks justiits- ja siseküsimused, mis on ka teie komisjoni pädevuses selle raporti ettevalmistamisel äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsil äh, korraldasin ma äh, härra Trichet'ga, endise EKP presidendiga kuulamise ning Euroopa Liidu põhiõiguste agentuuri juhiga samuti. kaks tuhat neliteist juunis pärast Euroopa Parlamendi valimisi tulin ma siia visiidile Brüsselisse, kohtusin siin erinevate institutsioonide juhtidega äh, kahest peadirektoraadist Euroopa Komisjonist, nõukogu esindajad olid kohal ning ka vabakonna esindajad. minu raportis rõhutan ma seda, et Euroopa Liit põhineb inimõiguste, demokraatia ja põhiõiguste austamisel, nii nagu ka Euroopa Nõukogu Euroopa Liit püüab isegi tagada kõrgema standardiga kaitse kui äh, teatud küsimustes, kui see on põhiõiguste hartas kirjas. samas aga ei ole Euroopa Liidul piisavalt hoobi selleks, et oma liikmesriike äh, kutsuda vaibale või korrale, juhul kui tõsiselt neid õigusi rikutakse kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsis äh, võetud algatus õigusriigi põhimõtete toetamiseks oligi ette nähtud selleks, et õigusriigi põhimõtete õõnestamise ohud Euroopa Liidus oleksid kuidagi koordineeritud, et tegutseda saaks liikmesriikidega, mitte ainult Veneetsia komisjon ei peaks olema sellesse kaasatud, kui sellised rikkumised toimuvad, vaid ka Euroopa Liidu komisjonile tuleb sellest teada anda mitte ainult Veneetsia komisjon, aga Euroopa Nõukogu kõik äh, seireorganid äh, peaksid olema sellisesse mehhanismi kaasatud. ning äh, loomulikult ka Euroopa Inimõiguste Kohus, nende lahendid peaksid olema kaasatud, samuti ka Parlamentaarse Assamblee eh, eh, seirekogu eh, raportid. Euroopa Liidu põhiõiguste agentuuri vaatasin ma väga ehm, hoolekalt, hoolikalt ning tundub, et selle agentuuri töö dubleerib teatud mõttes Euroopa Nõukogu tegevust kaks tuhat kümme, kui Boriss Selovitš, minu kolleeg Lätist, valmistab ette vastava sisulise raporti äh, Äh, tol aastal ning äh, selles ka rõhutati, et Euroopa Nõukogu ei tohiks, äh, tegevusi ei tohiks põhiõiguste agentuur dubleerida. samuti kutsuti üles Euroopa Liidu liikmesriike finantsvahendeid andma rohkem inimõiguste kaitse mehhanismidele märtsis kaks tuhat neliteist härra Keeramiga arutelu järel Äh, jõudsin ma järeldusele, et Euroopa Liidu, äh, Euroopa Liidu põhiõiguste agentuur ja Euroopa Nõukogu täiendavad üksteist oma töös ja mitte ei dubleeri Nende äh, rahastamine on olnud äh, väga piiratud äh, ja täiendavaid menetlusi on selleks võetud, et võimalikult vähe oleks dubleerimist ja paralleelstruktuure. Euroopa inimõiguste konventsiooni, põhiõiguste inimõiguste konventsiooni juurde jõuan, see on väga oluline instrument selleks, et kaitsta inimeste õigusi Euroopa Liidus Euroopa Liidu kohtu äh, lahend äh, kolmteist, äh, mis puudutas Euroopa Liidu liitumist Euroopa põhiõiguste konventsiooniga eelmisest aastast, oli minu jaoks pettumust valmistav, miks? sellepärast, et selle lahendi toon on juba olnud murettekitav mitmetele selle valdkonna spetsialistidele ja akadeemikutele äh, Äh, tundub, et see otsus äh, teeb väga palju tõkkeid äh, selle mm, konventsiooniga liitumisele, aga Euroopa sellise konventsiooniga liitumine on loomulikult õiguslik kohustus, see tuleb Lissaboni lepingust ning ma loodan, et Euroopa Liidu institutsioonid ja otsuste tegijad leida, leiavad siin lahenduse oma raporti lõpuosas vaatasin ma hoolikamalt ka Euroopa Liidu uusi institutsioone, näiteks Euroopa Keskpank ning Euroopa stabiilsusmehhanism, mis loomulikult viimane siis ei ole Euroopa Liidu institutsioon, ütleb kõneleja. Ehm, ma analüüsisin siin, kuidas selliste institutsioonide otsused, näiteks kärpemeetmed teatud euroala liikmesriikidele, ehm, mõjutavad inimõigusi koha peal ja inimeste sotsiaalmajanduslikke õigusi ning järeldasin seal, et institutsioonide vastus eh, majanduskriisile on olnud väga vastuoluline, sellepärast et eh, siin ei ole olnud demokraatlikku läbi, läbipaistvust ja vastutust ning eh, seda on ka Parlamentaarse Assamblee teised raportöörid uurinud ning ma kindlasti ei tahtnud nende tööd hakata dubleerima siin minu äh, raporti põhjal valmisid ettepanekud äh, ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee võttis selle vastu soovituse näol kaks tuhat kuuskümmend viis, kaks tuhat viisteist, äh, kus rõhutatakse veel kord, et Euroopa Liit peab liituma võimalikult kiiresti nimetatud konventsioonidega ning see peaks olema poliitiliselt prioriteetne teema. samuti kutsusime me üles Euroopa Liidu institutsioone tegema äh, äh, Euroopa Nõukoguga koostööd ja kasutama ära Euroopa Nõukogu äh, asjaomaseid teadmisi. mis puudutab õigusriigi mehhanismi, siis Parlamentaarne Assamblee oli arvamusel, et Euroopa Nõukogu tuleb nende ettepanekute rakendamiseks hoida igal juhul kursis, kuidas asjad edasi kulgevad ning Parlamentaarne Assamblee otsustas ka, et Euroopa Liit peab analüüsima oma seaduste eelnõusid selleks, et äh, vaadata, et see oleks põhiõiguste hartaga kooskõlas. ma arvan, et see soovitus on eriti oluline äh, teile siin äh, Euroopa Parlamendi valitud liikmetena ning loomulikult ka teie ametnikele ja õigusspetsialistidele me oleme siin kohtunud mitmete teie esindajatega ning arutanud seda, et seaduseelnõude mõju põhiõigustele tuleb hinnata, seda tehakse ning loomulikult tuleb analüüsida läbi ka äh, muudatusettepanekut. Äh, see on väga oluline seadusloomeline aspekt, muudatusettepanekute tegemine, aga praegu seda ei analüüsita põhiõiguste vaatevinklist. Äh, mind huvitab teie arvamus selle kohta, loomulikult siin õigusteenistused on äh, arutanud seda küsimust ning Brüsseli ähm, esindajad on ka öelnud, et äh, tegelikult praegu ei ole piisavalt ressursse selleks, et äh, kõiki seaduseelnõusid analüüsida ja võrdselt äh, teha muudatusettepanekuid seaduste eelnõudesse, sest selleks lihtsalt puuduvad praegu ressursid. ei, ei suudeta analüüsida, milline mõju sellel kõigel on põhiõigustele. kordasime ka veel üle üleskutset, et äh, liikmesriigid peavad ratifitseerima ülevaadatud sotsiaalharta, kui seda ei ole veel liikmesriikides tehtud. ning äh, oleme ka Euroopa Nõukogu ministrite Äh, suunanud edasi selle üleskutse, et äh, Euroopa Liit peab liituma äh, ja lõpetama konventsiooniga liitumise niipea kui võimalik ning uuring tuleb läbi viia selleks, et vaadata, millised kriteeriumid peavad olema olemas selleks, et hinnata, kas kärpemeetmed ei mõjutaks liikmesriikides sotsiaalmajanduslikke õigusi kokkuvõttes ma loodan, et äh, Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu äh, koostöö, mis äh, vastastikuse mõistmise memorandumil põhineb, kahe tuhande seitsmendal aastal võeti see vastu, viib selleni, et kahe institutsiooni tihedam koostöö õigusriigi põhimõtete ja inimõiguste valdkonnas jätkub. ma loodan ka, et Euroopa Liidu institutsioonid võtavad seda kõike arvesse, mis raportis kirjas on ning finantsvahendid leitakse ja selle jaoks, et äh, seaduste eelnõud inimõigusi ei äh, õõnestaks. nii et uurige palun äh, läbi need järeldused oma resu-, meie tehtud resolutsiooni poolt omaenda töös Äh, väga olulised on äh, erinevad teemad, näiteks äh, koostöö sise- ja justiitsasjades, mis on väga oluline õiguste tagamise ja toetamise osas Euroopa Liidus. Kopenhaageni kriteeriume tuleb kogu aeg analüüsida ja seirata nende rakendamist liikmesriikides Äh, selline seire ja regulaarne seire on Euroopa äh, Nõukogu äh, poolt soovitatav ning igal juhul tuleb ka paralleelstruktuure ja tegevusi kahe institutsiooni puhul vältida. tahaksin tänada teie sekretäriaat. pärast valimisi kohtusin just nende inimestega siin Brüsselis ning proua Agnieszka Slana abi eest samuti selle raporti ettevalmistamisel, nii et suur aitäh selle kutse eest Äh, ja ootan teie liikmete küsimusi ja kommentaare. Very... suur aitäh, väga äh, valgustav oli teie ettekanne härra McNara ja ka äh, proua Sippel on palunud sõna. suur tänu ja suur tänu ka härra McNamarale tema arvamuse eest, ma arvan, et see on väga huvitav, see positsioon, aga minu enda positsioonist, nii nagu me ikka ja jälle neid raporteid siin näeme, on see hirmutav, sellepärast et me äh, ikkagi saame aru asjadest niimoodi, et Euroopas on asjad korras ja põhiõiguste ja inimõiguste riive äh, toimub ilmselt äh, kusagil mujal, seda kritiseeritakse, aga nii meil seda ei toimu. seetõttu on väga oluline, et me ikkagi ise ka vaataksime äh, peeglisse. alguses äh, rääkisite te siin süstemaatilistest põhiväärtuste riivetest äh, teatud liikmesriikidest ning te rääkisite ka sellest, kuidas neid saaks ka koordineeritult jälgida, kas põhiõigustest ja inimõigustest äh, Äh, peetakse kinni ka õigusriigi põhimõtetest rääkisite ja meie parlamendi komis-, koosseis on praegu mitu korda juba üles kutsunud, et me äh, Kopenhaageni kriteeriumid äh, ülevaatamise peaksime ette võtma ähm, komisjon ja teised osapooled on öelnud, et millised need kriteeriumid siis on, kuidas neid üldse seirata, nende kriteeriumite täitmist ja seetõttu on minu arust väga oluline, et me Euroopa Nõukogu ja teiste institutsioonidega teeksime koostööd just äh, et need äh, kriteeriumid äh, ülevaatamise kategooriad paika panna ning äh, liikmesriike ka vastavalt kohelda. aga ma kardan, et meil on veel päris pikk tee käia. ka eelmise mandaadi jooksul oli meil, küsisime juba ka komisjonilt, nõudsime täpsemalt sotsiaalmajanduslike tagajärgede analüüsi ja hindamist äh, programmiriikides. ma arvan, et see on praegu veelgi raskem ja kindlasti küsimus ei ole mitte siin personali puudumises, vaid äh, ka selles osaliselt, et poliitiline tahe puudub. kui üksikud seaduseelnõud erinevatel poliitilistel põhjustel äh, väga kiiresti läbi surutakse, siis loomulikult selline analüüs jääb ilmselt tagaplaanile kogu nende kommentaaridele lisaks äh, oleks mul veel ka mõned konkreetsemad küsimused. esimene, kas on juba äh, Euroopa Nõukogu kontaktid olemas, rääkisite Põhiõiguste Agentuurist siin, aga kas on ka kontaktid komisjoniga selleks, et vaadata üle, kuidas äh, sellist ühtset tööd põhiõiguste sest kinnipidamises ja seires välja näha võiks oma struktuurilt, kas te võiksite öelda, kuidas näevad välja teie kriteeriumid, kuidas teie hindate äh, põhiväärtustest äh, kinnipidamisest, ütleb kõneleja. ja kui põhiõigusi süsteemselt eiratakse, siis kas te saate öelda, kas sellised äh, riived on viimaste aastate jooksul kasvanud ning kas teie kogemus näitab, et äh, põhiõiguste riive leiab aset äh, kõikides või paljudes liikmesriikides ja kas on viimastel aastatel selgunud ka mingisugused valdkonnad, kus põhiõiguste riive on eriti silmatorkav ja võib-olla teised siis, kus neid ei paista? aitäh Mrs Lambert. aitäh, proua Lambert. suur tänu selle ülevaate eest. ma toetan seda, mida kolleeg Sippel just ütles. ka mind huvitaks see erinevate kasinuspoliitika ähm, mõju ähm, põhiõigustele. mina osalen ka parlamendi sotsiaalkomisjoni töös ja see on üks teema, millega oleme tegelenud ka eelmisel ametiajal oma raportites, näiteks mis puudutab Troika otsuste mõju. nii et siin on selline huvitav mm, huvitavad ristumised, kuidas mõjutavad need Euroopa Liidu poliitilised otsused, millist mõju need avaldavad liikmesriikide tasandil, tihtipeale näiteks tervishoiu või sotsiaalsüsteemide vallas, mis on liikmesriikide pädevuses, nii et oleks väga huvitav kuulda, kas on mõtteid ka selle, selles suunas kuidas oleks võimalik ehk paremini koordineerida Euroopa Nõukoguga. mis ju esindab suuresti liikmesriikide parlamentide äh, Äh, seisukohti, kuidas me saaksime äh, võib-olla ka Euroopa poolaasta programme analüüsida selles valguses, kui me vaatame näiteks komisjoni igastuseid soovitusi liikmesriikide poliitikate kohta, kus tulevad ju ka teemaks need küsimused, kuidas me võib-olla siin saaksime paremat koostööd teha ja samuti, mis puudutab Kopenhaageni kriteeriumide, kriteeriumite ülevaatamist, siis ka see on meie jaoks väga oluline küsimus et eelkõige ju kontrollitakse neist kriteeriumitest kinnipidamist enne liikmesriigi liitumist Euroopa Liiduga ja pärast seda justkui eeldatakse, et probleeme nende kriteeriumite täitmisega ei tohiks üldsegi olla. aga ähm, see võib siiski nii olla, nii et ähm, enne kui me hakkame ette kirjutama teistele ähm, kolmandatele riikidele, kuidas nad peaksid ümber käima, peaksime vaatama, kuidas meil endal kodus olukord on. aitäh, palun järgmine kolleeg suur tänu, proua esinaine. mis puudutab Euroopa Liidu vastust majanduskriisile, siis parlamentaarse, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse äh, Assamblee raport rõhutab läbipaistvuse puudumist otsuste langetamise protsessis ja ka seda, et on, et otsuste langetajad ei anna vastust oma otsuste eest oluline on aga rõhutada ka seda, et äh, kaks ja pool või isegi kolm aastat pärast seda, kui avalikustati rida Euroopa Komisjoni otsuseid äh, sotsiaalsete õiguste äh, kohta, leiti, et Troika on rikkunud mitmeid sotsiaal, Euroopa sotsiaalharta sätteid oma kasinuspoliitikaga ja sellegipoolest ei ole mitte midagi tehtud, et äh, sellised rikkumised lõpetada. absoluutselt mitte midagi. see on täiesti ennekuulmatu, et Euroopa Liidu institutsioonid ise, eelkõige Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank, nõuavad hetkel, et uus Kreeka valitsus, millel on rahva antud mandaat lõpetada kasinuspoliitika, peaks äh, selle mandaadi unustama ja tegutsema edasi sel viisil, et ta rikub Euroopa sotsiaalhartat, näiteks seadustades ähm, massilised vallandamised hoolimata sotsiaalharta neljandast artiklist. ja veelgi kuulmatum on see, et kõik need nõudmised ei ole kuidagi seotud finantsstabiilsusega ja ei too endaga kaasa mitte mingeid positiivseid mõjusid finantsidele, vaid nende ainuke eesmärk on ähm, suurendada äh, suurettevõtete tulusid. nii et siin tekib küsimus, kas kasinuspoliitika on vahend, et võidelda finantsstabiilsuse eest või kuidas iganes seda nimetada, või on Euroopa Liidu liikmesriikide äh, suure võlakoorma vähendamine on justkui eesmärk iseeneses. sest äh, kasinuspoliitika tegelikult muudab äh, töötava elanikkonna olukorra hullemaks, nii et see on tegelik tulemus, aitäh. Grazie presidente e la mia domanda. suur tänu, proua esinaine. minu küsimus härra McNamarale seostub ka kõneleja. niisiis, minu küsimus on mida tähendavad õigused Euroopas, Euroopa Nõukogu seisukohast? Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee on kahe tuhande kaheteistkümnendal ja kahekümne neljateistkümnendal aastal mõistnud hukka põhiõiguste rikkumised, inimõiguste rikkumised, mis toimusid kasinus poliitiliste meetmete tõttu ja seda mainis ju ka eelkõneleja, kes on pärit Kreekast. Euroopa Komisjon on selles küsimuses teises see, teisel arvamusel, neil on teistsugune juriidiline perspektiiv, et need kokkuhoiumeetmed, kuidas need mõjutavad inimõigusi, ka volinik Kadanein eh, vastas sellele küsimusele komisjoni nimel ja mõnes mõttes võib öelda, et need põhimõtted, eh, õigusriigi põhimõtted, eh, mis põhinevad Euroopa põhiõiguste hartal, nendest lihtsalt minnakse mööda Kreeka puhul. sest Kreekal on see tohutu suur riigivõlg mille suhtes tuleb kokkuleppele jõuda võlausaldajatega. kasinuspoliitika mõjudest oli juttu ehm, ja samas Euroopa Komisjonil on hoopis teistsugune vaatenurk asjale. ma tahaksin küsida, kas see on probleem, mis on viinud selleni, et Euroopa Liit ei ole võimeline äh, äh, äh, selleks liitumiseks, mida te mainisite. aitäh ja nüüd annan sõna meie külalisele McNamarale. suur tänu. ma püüan kõigile küsimustele vastata. suur tänu proua Sippelile. aitäh, et nõustusite minuga, kui nii võib öelda. Te küsisite millel põhinevad need äh, õigused, millest kinnipidamist äh, me hindame või analüüsime. Äh, see oleks Lissaboni lepe ja Euroopa Inimõiguste Konventsioon, millel on samasugune õiguslik mõju nagu aluslepingutel, Lissaboni leppega on sätestatud ja ka Euroopa Sotsiaalharta, kus on antud väga oluline roll õiguste äh, arendamisele Euroopa Liidu ruumis. Te küsisite ohtude kohta inimõigustele Euroopas. ja muidugi on mitmeid ohte, põhiõigusi rikutakse mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides, vaadakem ainult Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid, need kinnitavad seda aga mis puudutab süsteemseid ohte, siis rahvusvähemuste olukord Balti riikides on üks selline teema, on lubatud sellega tegeleda, mis siis puudutab rahvusvähemuste õiguste rikkumist. see oli siis eelduseks Euroopa Liiduga liitumisel, kuid ometigi ka rohkem kui kümme aastat pärast liitumist on nende rahvusvähemuste õiguste austamisega endiselt probleeme, samuti ka neile kodakondsuse andmisega. mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid seisavad samuti silmitsi probleemidega, mis puudutab varjupaiga taotlejate õigusi. ja tihtipeale aruteludes inimesed ka mainivad ja ma arvan, et et äh, Iiri parlamendi liikmena võin ma ka öelda, et äh, mõnes mõttes varjupaigataotlejate õigustest räägitakse justkui eraldi teema, teemana, nagu see ei puutuks inimõigustesse, kuigi ilmselgelt need teemad on omavahel tihedalt seotud. edasi on muidugi oht õigusriigi põhimõtetest kinnipidamisele see puudutab mm, eh, siis eh, näiteks eh, õigussüsteemi sõltumatusse mitmetes liikmesriikides ohus võimude lahususe põhimõte on ohus ja meil ei ole praegu tegelikult mehhanismi, kuidas neile rikkumistele reageerida. ma arvan, et ei oleks õigustatud, et Euroopa Liidul oleks olemas mehhanism iga eraldi rikkumise, inimõiguste rikkumisele reageerimiseks, meil on olemas Euroopa Kohus, millel on ülesanne sellega tegeleda ja Euroopa Kohus peaks muidugi ka äh, võimalikult kiiresti tegelema nende juhtumitega, mis praegu kohtus on. ja muidugi on siin eraldi küsimus see, kuidas poliitilised otsuste langetajad peaksid nende ohtudega tegelema, sellele keskendub meie raport rohkem. nüüd proua Lambert, teie küsimus selle kohta, kas on konkreetseid ettepanekuid. jah, võiks öelda, et üks on

tõi välja kõik need mõjud, mis on majanduskriisil olnud olukorrale ja sellele, kuidas äh, toimib Euroopa Keskpank, aga teisalt ta leidis, et Euroopa Keskpank peaks siiski tegelema rahanduspoliitika kujundamisega ja seda sõltumatult äh, muidugi. sest et just seda, ähm, just äh, nii on see aluslepingutes sätestatud, liikmesriikidel on siiski oma sõltumatud keskpangad ning Euroopa Keskpank Ähm, äh, peaks äh, siiski intressimäärad seadma vastavalt äh, inflatsioonile, mitte nii nagu Ameerika Ühendriikides, kus võetakse ka muid faktoreid arvesse. kuid muidugi iga liikmesriik peaks võtma arvesse majanduskriisi mõju põhiõigustele ja huvitav on ju ka see, et sotsiaalharta mainib ka õigust tööle ka teist ja teistes dokumentides minnakse veelgi kaugemale. päris huvitav on tegelikult vaadata erinevates keeleversioonides seda, mul on siin päris palju pabereid äh, erinevas sõnastusega, aga see on üsna kategooriline ähm, sõnastus. artikkel viisteist ütleb, et igaühel on õigus äh, tööle, aga lisaks veel, et igal Euroopa kodanikul on õigus otsida tööd. nii et siin on nii õigus tööle kui ka õigus tööotsingutele. ja ma mõistan, milline oli eesmärk seda teksti koostades, aga tundub küll, et siin minnakse veel kaugemale kui varem ja minu meelest äh, ei tohiks Euroopa Keskpank oma meetmete mõju hinnates unustada seda, milline mõju on neil sellele, kas on võimalik tööd otsida Euroopas ja ma arvan, et põhiõiguste agentuur ja Euroopa Keskpank peaksid tegema tihedamat koostööd. et äh, Euroopa Keskpank saaks ka paremini hinnata oma meetmete sotsiaalmajanduslikku mõju. ma arvan, et ka, et see üldine ideoloogia, mis ähm, Euroopas valitseb, et, et ühelt poolt oleks äh, nagu sotsiaalmajanduslikud äh, õigused ja, ja teiselt poolt poliitilised õigused äh, ma arvan, et see on viinud selleni, et sotsiaalmajanduslikke õigusi tegelikult ei võeta piisavalt arvesse ka kasinuspoliitikas ja erinevate meetmete puhul, millega püütakse majanduskriisi vastu võidelda. nüüd äh, Kreeka kolleeg, teile vastuseks, ma olen väga suure huviga jälginud seda, mis on toimumas Kreekas ja muidugi Iirimaa parlamendi liikmena on see minu jaoks eriti huvitav. ma muidugi austan täielikult Kreeka rahvademokraatlikult valitud esindajaid, kuid ma usun, et äh, teatud erinevusi siiski on selle vahel, mis on toimunud Iirimaal ja selle vahel, mis toimub Kreekas. mina leiboristide liikmena ehk siis sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni Ähm, fraktsiooni kuuluvana võin ma öelda, et äh, Iirimaal oli palju rohkem võimalusi ise valida, milliseid meetmeid rakendada, palju rohkem kui Kreekas. ma ei ole küll ekspert Kreeka osas, aga ma olen suure huviga jälginud arenguid. ja mulle tundub, et paljud äh, meetmed suruti Kreekale peale tehti väga raskeid valikuid, ka Iirimaal. tuli langetada väga raskeid otsuseid, seda tehti, kuid ma ei taha muidugi sugugi öelda, et kui ähm, riik seisab silmitsi riigivõla kriisiga, äh, et Äh, siis ei olegi teist teed kui see, mis on praegu võetud, aga põhimõtteliselt on ainult kaks võimalust, kas vähen-, kas suurendame sissetulekuid või vähendada kulutamist ja põhimõtteliselt oli ka Iirimaa selle küsimuse ees, me vähendasime oluliselt oma kulusid ja suuresti suutsime me seda teha nii, et äh, sotsiaalmajanduslikud mõjud ei olnud liialt suured näiteks kollektiivlepete sõlmimisele ja teistele, mm, teistele valdkondadele. nüüd äh, proua Spinelli Itaaliast äh, teile vastuseks. mis puudutab põhiõiguste teemat, siis ma ka ennist mainisin, et ähm, Euroopa Liidus on sellised äh, kivistunud vaated äh, kohati, et sotsiaalmajanduslikud õigused oleks justkui vähem tähtsad. minu isiklik arvamus on et eriti eriti sellistel riigiülestel organisatsioonidel nagu Euroopa Liidus äh, on nii, et äh, nende legi-, legitiimsus pärineb ähm, suuresti ja seda eriti sel ajal, kui veel ei olnud sellist demokraatlikku legitiimsust nagu nüüd, suuresti nende legitiimsus, legitiimsus tuleneski just äh, sotsiaalmajanduslikest õigustest ja kui nüüd neid õigusi enam äh, neist enam kinni ei peeta, siis ma kardan, et ähm, liit võib kaotada suure osa oma legitiimsusest. suur tänu, härra McNamara, äh, suur tänu, et tulite meie komisjoni ette, suur tänu, et jagasite meiega oma mõtteid ja teadmisi selles küsimuses. ma arvan, et see koostöövorm on, on väga oluline ja kindlasti tuleb seda koostööd jätkata, nii et suur tänu teile ja edu! kallid kolleegid, me peame nüüd peatama oma istungi veerand tunniks. kuigi proua raportöör Wikström on kohal, ei ole kohal veel teisi, kes on asjast huvitatud, kellele me tahaksime selle arutelu jooksul sõna anda ja sellepärast ma teen ettepaneku, et ootame või on kõik kohal? Have... kui ei, teeme pausi. kümme minutit paus, palun.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

So, colleagues uh.... head kolleegid. võiksime nüüd jätkata tänase pärastlõunase kohtumisega. olge head, palun võtke istet. ja jätkame siis koosolekut päris palju on sidusrühmasid tulnud tänast, äh, pärastlõunast äh, arutelu läbi viima, ootan niikaua, kui Cecilia on ka istunud. nüüd läheme siis päevakorrapunkti äh, juurde number kuus. ja me hakkame rääkima sellise rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest vastutavast liikmesriigist, mille esitab saatjata alaealine Äh, raportöör on pikaajaliselt olnud äh, Dublini määruse teemal Cecilia Wikström, tema saab esimesena sõna. pärast seda aga oleme me kuul-, kutsunud siia mitmeid sidusrühmi, et lühidalt anda ülevaade ka oma vaatenurkadest. Äh, need sidusrühmad, kes on siis selle seaduseelnõu osas esitanud oma märgukirjad ükskõik, kas see siis äh, kogu määrust mõjutab või artiklit kaheksa ainult selles äh, määruses. kõigepealt annan siis sõna proua Wikströmile ja sealt edasi oma variraportööridele. proua Wikström kõigepealt, palun. suur tänu, proua esinaine, head kolleegid. ma saan aru, et äh, Äh, vist hakkab tekkima risk, et ma hakkan ennast kordama, aga sellegipoolest äh, on minu arust väga oluline selle raporti taust äh, kokku võtta siin, kuna see juba eelmise parlamendi mandaadi jooksul alguse sai. ma olin Dublini regul-, määruse ülevaatamise raportöör, juunis kaks tuhat kolmteist see vastu võeti, aga üks lõige ühest artiklist äh, oli äh, vaidlusküsimus, nimelt artikli kaheksa lõige neli, kus peaks otsustatama, milline riik on äh, asüülitaotluse eest vastutav alaealise puhul Äh, institutsioonid ei olnud siin nõus, nad ei jõudnud kokkuleppele, kas tegemist peaks olema esimese taotluse kohaga või viimase taotluse kohaga. kui eelmine Dublini määrus jõustus, siis tõlgendati enamus liikmesriikide poolt seda järgnevalt, et saatmata alaealised võiks suunata tagasi nendesse liikmesriikidesse, kuhu, kuhu nad esimest korda Euroopa Liidus jõudsid. nüüd läbirääkimiste jooksul uue Dublini määruse puhul äh, leppisid osapooled kokku, et see reegel tuleb äh, täht-, täpsustada, aga, ja aga on väga oluline, on see, et me ei jõudnud äh, kokkuleppele, kuidas seda teha ja me ei jõudnud selgusele, kuidas seda selgitada paremini. komisjon ja parlament tahtsid selgitada, et tegemist peab olema riigiga, kus saatmata alaealine on teinud esimese rahvusvahelise kaitse taotluse, aga nõukogu nõudis, et see peaks olema just esimese varjupaiga taotluse riik ja osapooled ei saanud omavahel kokkuleppele. läbirääkimiste ajal oli eh, Euroopa kohtus pooleli kohtuasi just sellel samal teemal ning kuna me kokkuleppele ei jõudnud, siis me otsustasime jätta teksti nii, nagu see oli vanas Dublini määruses, aga me lisasime sinna juurde, et eh, see peab olema alaealise parimates huvides ning me tegime midagi väga eriskummalist. me panime kokku ühtse deklaratsiooni kolme institutsiooni vahel äh, ja deklaratsioonis oli kirjas, et niipea kui Euroopa Kohtu kohtuasjas lahend on valmis, peaks komisjon selle konkreetse äh, lõike äh, uuesti üle vaatama, tulema meie juurde tagasi ettepanekuga, mis kajastaks ka kohtuotsust ning äh, lõpuks äh, kuuendal juunil kaks tuhat kolmteist see otsus äh, sündis, enne kui Dublini määrus vastu võeti. kohtuotsus oli komisjoni ja parlamendi positsiooniga kooskõlas. me peame alati alaealiste liigset reisimist vältima ning taotlus varjupaiga taotluse koht peab olema see riik, kus alaealine viibib. Äh, üks aasta hiljem, juunis kaks tuhat neliteist tegi komisjon ettepanek siis, äh, ettepaneku selle artikli muutmiseks ja nüüd peavad kaasotsustusmenetluse raames institutsioonis äh, otsuse vastu võtma. loomulikult peame me alati kaitsma laste parimaid huvisid, mis on ka artiklis kakskümmend neli kirjas põhiõiguste hartas. kohtuotsus viitab ka sellele, et saatmata alaealised on eriti haavatav inimgrupp ja reeglina ei tohiks neid üle viia teise liikmesriiki. mina äh, koos kolleegidega tunnustan äh, komisjoni ettepanekut ja selle suunitlust ning ma arvan, et see väga hästi kohtuotsust kajastab. nii nagu me kolmepoolses deklaratsioonis kokku leppisime, see põhimõtteliselt äh, ka kajastab äh, Dublini määruse ülevaatamise äh, komisjoni ettepaneku esimest versiooni. nii et meie eesmärk ja ülesanne on väga lihtne, aga samas väga keeruline. me peame selle konkreetse artikli number kaheksa viima kooskõlla Euroopa Kohtu otsusega, nii nagu kolm institutsiooni kokku leppisid ühtses deklaratsioonis. mina oma raporti eelnõu esitasin jaanuaris ja selles toetan ma täielikult komisjoni ettepanekut ning kuna me räägime tegelikult ühest väikesest lõikest ühe artikli puhul, siis ma ei näinud, et äh, vajadus on siia muudatused sisse viia. ma tegelikult ei ole teinud ühtegi muudatust äh, selle teksti sisus, aga ma olen teinud lisaselgitusi siin põhjenduspunktides see sõnastus, mis minu raportis äh, praegu on, on kohtuotsusest äh, kopeeritud ning äh, see on meie kokkuleppe, kolme institutsiooni kokkuleppe vaimus. ning põhiline reegel on see, et see liikmesriik, kus alaealine viibib, peaks varjupaigataotlusega tegelema. aga üleüldine põhimõte on see, et esmatähtis peab olema lapse parim huvi ning äh, loomulikult ei ole välistatud see, et teatud juhtumites võib olla lapse huvides, parimates huvides see, et teda suunatakse teise liikmesriiki, aga see peab olema nüüd konkreetselt juhtumi põhiline, põhine hinnang, millised on lapse parimad huvid konkreetsetel juhtumitel ning selline analüüs tuleb viia läbi, enne kui sellist üleviimist üldse kaalutakse nii et äh, kohus viitab siin kolmele põhimõttele, mida peaks arvestama sellisel äh, puhul. esiteks, lapse parimad huvid. teiseks, äh, üleliigseid üleviimisi ei tohi olla ning kolmandaks, varjupaigataotluse menetlusele peab olema väga hea ligipääs mulle valmistab muret igatahes praegune nõukogu positsioon, sellepärast et see viib äh, alaealiste reisimisele sunnile isegi siis, kui teises liikmesriigis on juba varjupaigataotluse protsess alguse saanud. see on väga murettekitav, sellepärast et äh, see ei järgi kohtuotsust, äh, mis nõuab seda, et see riik, kus kohas alaealine viibib, peab rahvusvahelise kaitse taotlusega tegelema ning see avab võimaluse igasugustele lisaüleviimistele ning tegelikult pikendab kogu taotlemise menetlust nagu me teame, et äh, selline reisimine võtab väga kaua aega äh, ning uue asüülitaotluse menetluse avamine oleks palju kiirem. Äh, Euroopa Parlamendi jaoks on võtmetähtsusega kogu selles menetluses see, et me peame kinni kolme institutsiooni vahelisest kokkuleppest, deklaratsioonist ning me ütleme, et me jääme oma sõnastuses kohtuasjaga kooskõlla mitte mingisugusel tingimusel ei saa me olla nõus tekstiga, mis oleks kohtuotsusest äh, väiksema standardiga ning äh, olge head, kolleegid, pöörake tähelepanu sellele, et me räägime täna haavatavatest lastest. me saame ju aru, mikspärast äh, on meil vaja võtta kõik ettevaatusabinõud selleks, et neid inimesi kaitsta Äh, nii et äh, ma tunnustan kõiki neid muudatusettepanekuid, mida kolleegid on teinud, sellepärast et nad on kohtuotsuse vaimus ja selle põhimõtte vaimus tehtud. ma arvan, et meie tekst peab oleks, olema väga äh, konkreetne, nii hea kui võimalik, aga sisus me oleme kõik enam-vähem kokku leppinud, ootan detailseid arutelusid kõikide variraportööridega selle määruse teemadel variraportööride kohtumistel mul on väga hea meel just täna, et meie komisjon annab võimaluse siin ka sidusrühmade esindajatele eh, tulla ja rääkida ja nad on saanud ka välja liftist, kus nad mõned minutid eh, kinni istusid, eh, sest osa, erinevad osapooled tegelevad alaealiste küsimustega otseselt liikmesriikides ja ma arvan, et meile kõigile on väga oluline kuulata ära, mida nad tahavad meile öelda Äh, siis milline on äh, tegelikkus päriselus, äh, kui nende küsimustega tegeletakse. ma arvan, et lisandväärtuseks on see meie lisa edasisele tööle ja läbirääkimistele, kuulame tõsiselt ära sidusrühmad ning ma ootan ka nõukogu ja komisjoni positsioone selles osas nagu alati ning suur tänu teile tähelepanu eest! Cecilia, before giving the floor to our suur tänu, Cecilia, enne kui ma annan sõna meie külalistele, pöörduksin siiski kõigepealt komisjoni poole ja paluksin siis teiepoolset seisukohta. suur tänu, suur tänu, proua esimees ma mõneti räägin samal toonil kui proua Wikström, kui ütlen, et äh, natukene on déjà vu'ga minu jaoks tegemist äh, selle asja puhul, sest et neljandat korda kohtume juba samal teemal, kuid rõhutaksin sellegipoolest äh, ka täna seda, et komisjonil on siin e-, erakorraline roll. me oleme komisjoni ja nõukogu poolt volitatud ja mõlemad osapooled on meid kutsunud aruteludele, nii nagu Dublin kolme puhulgi oli, et muuta siis äh, äh, seaduse sätteid siis, kui äh, Euroopa Kohus on oma lahendi esitanud. nagu ma ütlesin ka eelmine kord, tahaksin ma ka siinkohal eriti tunnustust avaldada proua Wikströmi raporti eelnõule, mis toetab komisjoni ettepanekut ja selles ettepanekus on ette nähtud ühe põhjenduspunkti muutmine ja kahe uue sissetoomine ja ühe tehnilise punkti Äh, korrigeerimine. nagu ma ütlesin, äh, selle raporti eelnõu esimesel arutelul seda, et kuigi me põhimõtteliselt komisjonina toetame äh, neid muudatusi, tuleb siiski selgitada tehnilisel tasandil nii mõndagi, selleks et tagada ka see, et kõik oleks juriidiliselt korrektne ja veel viitaksin järgnevatele asjadele, kuivõrd nüüd me oleme näinud nüüd ka muudatusettepanekuid, et äh, ka muudatusettepanekute puhul on täpselt nii, et tuleb kõigepealt äh, vaadata, kas äh, asjad on ka juriidiliselt korrektsed. mõned muudatusettepanekud tunduvad olevat vastuvõetavad, näiteks mis puudutavad laste huvide hindamist, teised tunduvad esmapilgul minema komisjoni ettepaneku pädevusest väljaspoole, ulatusest väljaspoole, näiteks artiklid üheksateist 19 artikkel üheksateist, mis puudutab Dublini saadete ulatust ja siis asüüli äh, menetluste direktiivi üldsätete puhul ka näeme me siin mõningaid aspekte, mis äh, lähevad sellest ulatusalast välja. aga nagu öeldud, äh, me peame asju siis kontrollima veel nii juriidilisest kui ka tehnilisest aspektist edasi, komisjon on kõikide huvipoolte seisukohtadega tutvunud ja mul on väga hea meel kuulda siin seda, et äh, ka tegelikult need huvipooled toetavad komisjoni ettepanekut. meil toimus alles hiljuti äh, selleteemaline kohtumine ja kuulan äh, täna suure huviga ka teie sõnavõtte, et kas teil on midagi uut lisada sellele, millest me oleme juba rääkinud ma tahaksin ühtlasi veel meelde tuletada, nii nagu ka eelnevatel kohtumistel, aga see teema on oluline ja rõhutan see ka siin, et saatmata alaealiste kaitse on Euroopa Komisjoni jaoks absoluutne prioriteet. ja ma tahaksin seda eriti rõhutada veel, et tuleb tagada see, et lapse parimad huvid on Dublini menetluses alati kõige kõrgemale tõstetud vastavalt sellele, Äh, nagu selle joonistab äh, MA äh, juhtumi puhul välja kohtulahend. nüüd kohtulahendist rääkides, proua raportöör, õiguslikke tõlgendusi on mitu teema on tehniliselt väga kompleksne ja nõuab kaasmenetlejate komisjonide ekspertide vahel arutelusid ja seega ma teeksin praegu ainult ühe üldise märkuse nimelt äh, kohtult paluti äh, dublin kahe määruse üldtõlgendust äh, ja seega see ei puudu ja seega ei ole kohus keskendunud erinevatele aspektidele selles menetluses mis puudutab alaealisi kes esitavad mitu taotlust erinevates liikmesriikides ja komisjoni ettepanek ma rõhutan ka seda viitab erinevatele stsenaariumitele mis mida kohus eraldi ei käsitle edasi, komisjon on täiesti veendunud, et on võimalik leida kaasmenetlejate vahel tasakaalus äh, lahendus, mis äh, tuleneb otseselt kohtulahendist ja mis, mille puhul peetakse kinni ka Dublin kolme määruse osas tehtud ühisdeklaratsioonidega ja see on, see tasakaal on leitav veel enne suvepuhkuseid. on väga oluline see, et tasakaalus kokkulepe kiiresti saavutatakse selleks, et harmoneerida menetlusi liikmesriikides, mis äh, peaksid siis arvestama alaealiste huve ja sellepärast kavatsebki komisjon ähm, konstruktiivselt suhtuda nii nõukogu kui ka parlamendi seisukohtadesse ja veel kord kinnitan et me anname endast kõik selleks et vältida selles küsimuses poliitilise tupiku Äh, jätkumist. see ummikseis on kestnud kaks aastat tänaseks, aga tänaseks me peaksime selle asja lahti harutama, välja tulema sellest äh, tupikust äh, ja ootame selget lahendit kohtult ja komisjon on valmis mm, mõlemat teist seadusandlikku institutsiooni siis aitama suur tänu, ütleb proua esimees ja ma paluksin nüüd sõna võtta eesistuja esindajal et äh, kuulata ära siis nõukogu seisukohad, senised seisukohad, aitäh. suur tänu, proua esimees. nõukogu on komisjoni seisukoha süvitsi läbi võtnud ja leppinud kokku ühispositsioonil, nii nagu alaliste esindajate nõukoguga kinnitas selle aasta viiendal veebruaril ja ootame hu-, siis seda, et ähm, tuleks nüüd dialoog äh, komisjoni ja parlamendiga selle väga olulise ettepaneku osas. nõukogu loodetavasti valmistades ette kolmepoolseid kohtumisi, lähtub ka põhimõttest, et laste huvid peavad olema prioriteet number üks, aga samas on väga oluline see, et äh, me saaksime paika selged äh, reeglid, äh, mida oleks võimalik rakendada ka tegelikkuses ja et arvestatakse kõikide võimalike stsenaariumitega. nii nagu komisjon ütles, kohtulahend äh, ei äh, viita kõikidele võimalikele stsenaariumitele. nõukogu küll vaatas äh, komisjoni ettepanekut ja jõudis äh, järeldusele, et teatud tingimustel sellised üleviimised võivad siiski olla saatmata alaealiste parimates huvides ja eriti sellistel juhtumitel, kui saatmata alaealine enne seda, kui ta taotleb rahvusvahelist kaitset selles liikmesriigis, kus ta on kohal, on esitanud mõnes teises liikmesriigis teise taotluse? meie arvame, et sellistel juhtudel võiks üleviimine olla mõistlik lahendus, sellepärast et alaealisele tagataks seega õiguskindlus äh, tema õiguste osas, et tal on õigus rahvusvahelise kaitsele eh, selles liikmesriigis, eh, kus ta oma esimese taotluse esitas, eh, sellepärast et tema taotlust juba selles liikmesriigis, kus ta selle esimese taotluse esitas, vaadatakse läbi ja teises, teise taotluse puhul tuleks kõike siis alustada otsast peale. ja nõukogu lähtub kindlasti laste huvidest kui teatud stsenaariumite puhul äh, lubab üleviimist aga ma rõhutan, et äh, iga juhtum tuleb äh, eraldi üle vaadata ja see mm, tuleb tagada, et ne, iga juhtum vaadatakse eraldi üle. aga nagu ma ütlesin, nõukogu ootab huviga dialoogi Euroopa Parlamendiga selleks, et me jõuaksime kiirelt kokkuleppele selle olulise ettepaneku puhul ja saaksime ka siis selle kiirelt vastu võtta. suur tänu. mikrofon, palun. suur tänu. me oleme kutsunud siia kuus külalist. ma paluksin, et te pöörduksite äh, kolme minutiga selleks, et oleks võimalik arutelu pidada. kõigepealt ma annaksin sõna ÜRO äh, inimõiguste ülemvoliniku esindajale äh, proua Fungermannile. suur tänu, proua esimees ja ma tahaksin tänada libe komisjoni selle võimaluse eest täna pöörduda teie poole ja rääkida, mis on äh, meie seisukoht Dublini määruse kaheksakümne neljandast märkusest kuuskümmend üks artikkel näeb ette, et äh, lapse huvid ähm, peavad olema äh, Dublini määruse rakendamisel kõige olulisemad äh, ja mis see siis tähendab lapse heaolu ju tegelikult. see tähendab seda, et kui hakatakse kaaluma üleviimist, siis tuleb arvestada erinevate äh, Äh, erinevaid äh, aspekte, äh, siis heaolu, mis peab vastama lapse vanusele ja küpsustasemele, juurdepääs haridusele, elupaigale ja nii edasi. artikkel kuus kolm lapse haavatavusega tuleb arvestada ja tuleb mõelda sellele, kas lapsel on võimalik edasi liikuda liikmesriigis viibimise aeg, kus laps on ja tuleb vaadata üle, millistes riikides ta veel on olnud ja see, kui hästi laps on kohanenud nendes liikmesriikides ja et tuleb tagada järjepidevus lapse elus, see peaks olema meie kõige olulisem prioriteet ja kui ähm, lepitakse kokku, mis laste parimates huvides on, siis peab ka otsus äh, sellest lähtuma meie äh, inimõiguste volinik äh, tahab tagada selle et lapsekaitseorganid oleksid äh, vastutavad siin sest nemad teavad täpselt mis on ühe või teise lapse huvides meie arvame et varjupaiga taotlemise riik ei pea olema see kes ähm, lapse huvisid kaitseb sellepärast et teinekord ei pruugi see sugugi olla nii äh, uuringud on näidanud seda et üleviimised on viinud teinekord selleni et äh, saatmata alaealised äh, on sattunud probleemidesse ja lapsi ei tohiks liigutada siis kui see pole nende huvides mineviku probleemid millega me oleme silmitsi olnud on näiteks see et asüüli vabandust varjupaiga taotlemise menetlus on kestnud väga kaua juurdepääsu pole olnud sellele pole arvestatud lapse vanusega ja lapsed on pandud siis kas täiskasvanutele sobivatesse tingimustesse või hoopis vahistatud lapsed on jäänud kodutuks pärast üleviimist ja mis puudutab menetluslikke tagatisi siis siinkohal me tooksime välja selle et lapsele tuleb hooldaja nimetada nii kiiresti kui võimalik et kogu dublini menetluse ajal nad oleksid tagatud kõik äh, lapsed peaksid üksikult läbi äh, käima intervjuu menetluse, kus arvestatakse nende vanusega ja neil peab olema ka informatsiooni selle Dublini menetluse kohta, eriti nende laste jaoks, kes pole varjupaika veel taotlenud, et nad ei oleks mingisuguses õiguslikus limbos ja neil peab olema võimalus äh, apelleerida seda otsust, mis nende suhtes on tehtud. suur tänu. suur tänu. suur tänu, nüüd härra Kessler kes esindab varjupaigaametit, nii et palun. suur tänu, proua esimees, mina olin üks nendest inimestest, kes äh, liftist lahti sai, ähm, mina istusin seal kinni, nii et äh, suur tänu tänu avaldamise eest ma räägin ka teiste kristlike organisatsioonide nimel kes on üheskoos äh, Äh, esitanud seisukohti komisjoni ettepaneku osas kolme minutiga muidugi ei ole võimalik äh, katta kõiki selle probleemi aspekte äh, dublini määrus ja saatmata alaeal- saatjate alaealised see teema on liiga pikk ähm, ja selleks keskendun paarile punktile ainult kõigepealt ma tahaksin tänada esimest korda elus vist komisjoni ja raportööri suurepärase tehtud töö eest tegemist on erakordse olukorraga ilmselt ega vabaühendused tavaliselt ei täna komisjoni nende töö eest nii et ma kasutan seda võimalust hea meelega ära aga ma tahaksin tänada ka raportööri tema tehtud tehtu eest sest me oleme nüüd seisukohal et kui tema sõnastatus seadus saaks oleks see väga suur edasiminek ja teiseks äh, räägin äh, väga lühidalt järgmisest punktist äh, nõukoguni ettepanek uueks artikkel 4 b lõikeks siin on öeldud siis nii et lõige 4 a erandina on vastutav liikmesriik see kes on esimese otsuse juba langetanud äh, Äh, taotluse sisu kohta kas see on sobiv rahvusvaheliseks äh, kaitseks või mitte kui see ei ole äh, määratud juhtudel kui see ei ole lapse huvides meil on natukene küsimusi selle uue lõike osas sellepärast et see vanuse hindamise süsteem keeratakse täiesti pea peale vastavalt kohtule ei ole üldiselt lapse tagasisaatmine äh, lapse huvides nõukogu ettepanekus sõnatakse see aga ümber nimelt öeldakse seda et teatud äh, saatjate alaealiste jaoks on äh, tagasisaatmine üleviimine nende huvides kui ei ole vastupidiseid aspekte tõendatud nii et see on tegelikult vastupidine sellele mida kohus ütles ja veel see uus 4b lõige Äh, tooks kaasa palju keerulisemad menetlused kui see rakendatakse siis äh, tuleb iga konkreetse üksiku juhtumi puhul selgitada see et kas mõni liikmesriik on juba äh, selle taotluse sisu kohta langetanud otsuse mitte ainult menetluslikus küsimuses langetanud otsuse see tähendaks seda et pidevalt tuleks kontrollida ka seda et kas selles liikmesriigis on menetlus äh, vastanud lapse vajadustele selleks et selle lapse tagasisaatmine sinna liikmesriiki ei rikuks lapse parimate huvide põhimõtet see tooks kaasa rohkem bürokraatiat ja mõjutaks neid lapsi kes juba niikuinii on väga haavatavas olukorras ja see ei saa ometigi olla ju euroopa seadusandja eesmärk suur tänu härra kessler härra slavenska EKRE esindajana, palun. suur tänu, proua esimees, ma tahaksin kõigepealt tänada selle eest, et ka EKRE on kutsutud äh, siia kuulamisele ja mul on väga hea meel siin meie organisatsiooni seisukohti jagada ja Euroopa varjupaiga juriidilise võrgustiku seisukohti väljendada, me oleme üle viiesaja juristi ühisorganisatsioon, me oleme teinud ähm, selle teemaga tööd juba väga kaua Äh, oleme näiteks Šveitsis ühes kaasumis sõna võtnud ja Dublini määruse osas ka teinud palju lobitööd ja osalenud muudel tasanditel. me toetame Euroopa Komisjoni seisukohta artiklis kaheksa lõige neli ja me arvame, et mitte üleviimise põhimõttel erandite andmine peaks olema väga piiratutel juhtudel võimalik komisjoni ettepanek meie meelest vastab täiesti euroopa kohtu lahendile oleme siiski mures et nõukogu välja pakutud tekst seal toodud põhimõtteid õõnestaks. nõukogu seisukoht ei võta arvesse lapse parimaid huvisid peamise prioriteedina ja ei arvesta ka seda kui oluline on lapse heaoluks tema kaitse nii nagu on artiklis üro hartas ja euroopa põhiõiguste hartas sees saatjata alaealised on topelthaavatav grupp nad on varjupaiga taotlejad ja lapsed ühtlasi ja lapse parimad huvid peavad kindlasti kehtima dublini üleviimise kontekstis. väga raske on mõista kuidas dublini üleviimine võiks äh, selle e-, seda eesmärki teenida ja kuidas see võiks olla lapse parimates huvides me oleme ka kohtupraktikat äh, äh, kohtupraktika praktiseerimist näinud vaadanud liikmesriikides ja väga paljud liikmesriigid on sellele mõelnud ja eriti saksa halduskohtud paljudes kaasustes on rõhutanud seda et mitte ükski laps ei peaks Mm, kui see on võimalik äh, seda vältida, kui on võimalik, peaks laps jääma sinna, kus ta on ja teda ei tohiks liigutada kusagile mujale. ja ühtlasi tahaksime välja tuua selle, et alaealised on äärmiselt haavatavad ja sellega tuleks arvestada ja nõukogu poolt pakutud, välja pakutud reed, reegel võib tekitada tõkkeid nende laste jaoks, kes on asjas, asjasse puutuvaste laste jaoks ja neid tõkkeid ei ole tegelikult vaja. nüüd laste huvide hindamine, see peaks lähtuma ka laste erivajadustest ja et need sätted, mis selle kohta on vastu võetud, ka rakenduksid, sest muidu see viib inimvääritu kohtlemiseni Äh, laste puhul nii nagu ka täiskasvanute puhul me tahaksime välja tuua selle et dublini määruse uuesti sõnastatud versioon õõnestab juba laste parimate huvide põhimõtet artiklites 13 ja artiklis 6 nagu kolleegid juba ütlesid tuleb tagada ka protseduuri protseduurilised ähm, äh, garantiid lastele kes on ähm, siis topelt haavatavad ja selleks, et need äh, tagatised ka käibele tuleksid, on põhimõtteliselt liikmesriikidel kohustus äh, koostööd teha selleks, et äh, anda hinnang sellele, mis on laste parimad, paremad huvid ja loomulikult kodanikuühiskonna organisatsioonid ja teised peaksid selle pidevalt silma peal hoidma. suur tänu, proua Savenska. härra Middlecoop äh, Myersi komisjonist. suur tänu, proua esimees, Myersi komisjoni nimel ma tahaksin tänada selle võimaluse eest ja jagada täna meiega meie seisukohti. Myersi komisjon on äh, õigusteaduste akadeemikute grupeering Hollandis, meil on kogemused äh, justiits- ja siseasjades ja kui lubate, siis räägiksin kolmest asjast täpsemalt. kõigepealt sel, meie meelest on väga oluline, et kohtulahend rakenduks täies mahus. see kohtulahend, komisjoni seisukoht ja nõukogu positsioonid on täiesti selgeks ja esialgu võib-olla nõukogu seisukohad võiksid olla mõistlikud, erand nende alaealiste jaoks, kelle taotlus on juba mm, läbivaatamisel. kui see nii on, siis välditakse nii-öelda süüli kau-, ähm, poodlemise vastu ja hoiab Dublini süsteemi ühtsena ja nõukogu kohaselt vähendab ka inimkauplemist, aga tegelikult äh, on selles väga tõsiseid probleeme, nimelt äh, see võib viia õiguste rikkumiseni ja kuritegevuse kasvuni, nimelt äh, asi on selles, et kõik arvavad, et Dublini sätteid rakendatakse kõikides liikmesriikides, see ei ole sugugi nii, on väga palju liikmesriike, kes ei täida Dublini sätteid aga kõik alaealised, kes nendesse liikmesriikidesse reisivad, satuvad selle ohvriks ja alaealised äh, varjupaigataotlejad eriti. ja kui see asi niimoodi jätkub, kutsub meie komitee üles äh, teid keelduma sellest, et äh, saatjata alaealised pannakse sellise süsteemi ette ja me paluksime et te võtaksite proua wikströmi sõnastuses selle raporti vastu. teiseks ma tahtsin rääkida sellest kui oluline on artikkel muutmine mis puudutab õiguskaitset selle vajalikkuse ähm, näitlikumisest toon teile näite päris elust ühe alaealise kohta kes ütles et ta isa on ühes teises liikmesriigis aga selle lapse väite kontrollimine võttis nii kaua et ähm, kolmekuuline periood sai ühele poole ja laps ei saanud oma isaga kokku praegu määrus ei näe ette mitte mingisugust hüvitist sellistes sellistel juhtumitel ja neid nuhti on paljusid palju ja see tähendab seda et laste lapse paremate huvide säte ei rakendu nii nagu kohus on tegelikult seda ette näinud artikkel nelikümmend seitse euroopa liidu hartas nõuab seda et tuleb vä- Äh, hüvitused sisse viia juhtudel, kui äh, õiguseid on rikutud. järgmine asi, millest ma tahtsin rääkida veel, kui aega on, asüüli, parima asüülisüsteemi otsimine. artikkel viitas sellele, ütleb, et menetlusdirektiivis artikkel kakskümmend viis võivad liikmesriigid identsed taotlused tagasi lükata ja see tegelikult äh, võitleks asüüli vali, asüüliriigi valimise vastu. meie arvame, et Dublini määruses on ette nähtud õiguslik alus ähm, dokumentide jagamiseks ja üleviimine on nüüd piiratud poole aastaga, selle poole aasta jooksul on ka võimalik äh, ka dokumente vahetada, neid tõlkida ja otsustada, kas taotlus on vastuvõetav või ei. suur tänu tähelepanu eest. Uh, suur tänu, härra Midelkop ja proua Puteje Save the Children organisatsioonist suur tänu, proua esimees, suur tänu, et kutsusite Save the Children organisatsiooni esindajana mind siia, et me saaksime väljendada oma arvamust, mis puudutab äh, Dublini määruse muudatusi. ma olen nõus paljude punktidega, mille tõid välja kolleegid, aga ma arvan, et oluline on ka vaadata sellele, milline on olukord tegelikkuses vaadata nende juriidiliste sätete taha. tänapäeva Euroopas näeme, et üha rohkem lapsi tuleb Euroopasse, et otsida varjupaika. statistika näitab, et meil on umbes kakskümmend kuus tuhat last, kes on saabunud Euroopasse selleks, et taotleda varjupaika ja neist umbes kolmteist tuhat on saatjata Nad tulevad põhiliselt Süüriast, Eritreast ja ka teistest riikidest. ma arvan, et on väga oluline seda silmas pidada tänast aru, tänases arutelus. nüüd tulles muudatusettepanekute juurde, ma keskenduksin siin kolmele aspektile. on oluline vaadata siin nõukogu tõlgendust kohtuotsusest ja me peaksime mõtlema ka sellele, kui suur on paindlikkus eh, nõukogu ettepanekus ja peaksime arutama ka praktilist koostööd. kui rääkida nõukogu juriidilisest tõlgendusest, siis eh, ma olen nõus ECR-i esindajaga, et see loogika, mida on kasutanud Euroopa Kohus, eh, rõhutaksin siin veel kord, et lähtepunktiks Euroopa Kohtu seisukohas on see, et rõhutada nende laste haavatavust, kes taotlevad varipaika. see, et nad on niivõrd haavatavad, õigustab seda, et nende liikumist või liigutamist ühest riigist teise peaks piirama nii palju kui võimalik. see on põhiline punkt. nõukogu tõlgendab ka väga kitsalt lapse parimad huvid, sealt on isoleeritud see ajategur. kuid ma tahaksin rõhutada, et lapse parimate huvide kontseptsioon on palju keerukam, siin tuleks arvesse võtta ka teisi aspe-, aspekte nagu alaealise heaolu, ohutus, julgeoleku, aga samuti eh, tuleks ka arvesse võtta tema küpsust ja iga ning ema ja lapse sidet ma arvan, et äh, siin on paljud juba ära öeldud, aga tooksin veel kord äh, välja veel ühe aspekti nimelt, et praegu ei ole tagatud ühesugune kaitse erinevates liikmesriikides, kaitsetase on erinev. ja see, et otsus on vastu võetud, ei ole veel iseenesest tegur, mis viiks lapse üleviimiseni mõnda teise riiki. lisaks ei tohi unustada seda, et äh, mis puudutab äh, hooldajasüsteemi, siis ka siin on väga suuri erinevusi, see muudab äh, olukorra veelgi keerutamaks. lõpetuseks tahaksin veel välja tuua, et on oluline, et komisjoni ettepanek Ehm, ettepaneku puhul on eriti oluline riikidevaheline koostöö. see on ettepaneku jaoks eriti oluline. me näeme praegu, et äh, Dublini mehhanismiga tegelevad üksused äh, ei ole piisavalt võimekad, neil on personalipiirangud, nii et see on väga oluline küsimus, aga lõpptekst peaks olema selline, et oleks säilitatud komisjoni algne ettepanek ja meil oleks hea meel kui parlament ka rõhutaks rakendamismeetmete olulisust, et äh, tõepoolest äh, standarditest äh, peetaks ka kinni, eriti mis puudutab koostööd, aitäh! suur tänu ja meie viimane sõnavõtt sidusrühmade esindajatelt, proua Atker. suur tänu, proua esimees, lugupeetud libekomisjoni liikmed, suur tänu küllakutse eest, ma räägin äh, täna Punase Risti nimel ja Punase Risti jaoks on saatmata lapsed kõige haavatavamad varjupaiga taotlejad Euroopa Liidus. meil on olemas spetsialiseeritud teenused, et võtta arvesse just saatjate alaealiste erilisi vajadusi ehm, selleks on erilised vastuvõtukeskused, ehm, me pakume neile ka haridust, ka psühholoogilist tuge, neil on vaja sotsiaalset ja humanitaarset tuge, et nad suudaks integreeruda ühiskonda. meie kolleegide äh, kogemus näitab, et äh, et saatjata alaealist erilist haavatavust võetakse küll arvesse erinevate liikmesriikide varjupaigasüsteemis, kuid äh, tingimused on siiski liikmesriikides väga erinevad me tervitame Euroopa Kohtu ning Euroopa Komisjoni võetud seisukohta, et rõhutatakse er, eriliselt alaealiste varjupaiga taotlejate haavatavust. me oleme nõus, et meil on vaja spetsiifilist la, laste kaitset arvesse võtvat lähenemist. ja see on põhimõte, mis peaks olema ühise Euroopa varjupaiga äh, taotluse süsteemi aluseks. me äh, tervitame Euroopa Komisjoni ettepanekut ja meenutaksin, et selle eesmärgiks on eelkõige, et alaealise parim huvi hu,, parima huvi oleks kõige suurem tähtsus igal ajal ja selleks tuleb süstemaatiliselt äh, olukorda hinnata ja samuti peab see süsteem kuidas teha kindlaks vastutav liikmesriik olema, äh, ei tohiks võtta liiga palju aega, ähm, et ka hoida ära alalist ülemist ühest riigist teise. me oleme nõus, et äh, et on oluline, et ähm, see menetlus rahvusvahelise kaitse äh, kindlaks tegemiseks oleks hästi juurdepääsetav. Ähm, peaks, äh, peaks reeglina siiski otsus vastu, vastu võetama äh, tema selles riigis, kus alaline asub ja isegi siis, kui otsus langetatakse mõnes teises riigis, ei tuleks teda üle viia, kui vähegi võimalik alati tuleb arvesse võtta ähm, iga juhtumit eraldi ja oluline on, et iga lapse erilist äh, olukorda alati võetakse arvesse. Ähm, hinnangu puhul tuleb eelkõige arvesse võtta alaealise enda seisukohta siinkohal tuleb arvesse võtta, tema iga ja tema küpsus on väga oluline, et inimkaubitsemist ära hoida, samuti tema sotsiaalne areng, julgeolek ja turvalisus ja lõpetuseks ka ähm, ähm, perede ühendamise võimalused äh, siin kohal tuleks äh, võtta aluseks perekonna võimalikult lai definitsioon austatud liikme, ma lõpetuseks tooksin välja veel ühe seotud aspekti, nimelt äh, äh, varjupaiga taotlejate kinnipidamine nende vastuvõtmisel ja ka nende üleviimise võimalus vastavalt äh, Dublini määrusele. meie arvame, et alaealisi ei tuleks põhimõtteliselt kunagi kinni pidada ja tuleb alati analüüsida, kas sellised meetmed on vajalikud, kas need kas need äh, ka, kas siin võetakse arvesse ka inimväärikust ja on oluline äh, järgida kõige kõrgemaid standardeid äh, Euroopa ühises varjupaigasüsteemis ja eriti tuleb seda arvesse võtta ka vastuvõtmise direktiivi sätteid silmas pidades. saatjata alaealiste kaitse puhul meie meelest on oluline äh, see, et mitte ainult see, kes on vastutav ähm, nende eest, vaid on oluline, et oleksid paika pandud sellised menetlused, mis tagavad hea tulemuse. Ähm, et et tagada lapse õiguste kaitse. see peaks olema kõigi Euroopa Liidu poliitikate südames, mis tegelevad lastega. aitäh! suur tänu, suur aitäh, et tulite meie komisjoni juurde, suur aitäh, et jagasite meiega neid olulisi eh, vaatenurki ja nüüd pöördun tagasi eh, minu kolleegide poole. kõigepealt annan eh, sõna variraportööridele ja siis seejärel kohe ka raportööril. kõigepealt proua Metsala, palun suur tänu, äh, proua esinaine, suur aitäh kõigile, kes on tulnud äh, kohale äh, siin sidusrühmade nimel selle ettepaneku üle arutama. Cecilia ütles, et ta kordab üle sedasama ikka ja jälle, aga kõigepealt ma tahaksin tänada Ceciliat tehtud töö ja panuse eest. ta on väga tihedat koostööd teinud teiste äh, Äh, variraportööridega ja nii nagu ma ka koosolekul talle ütlesin, tahaksin ma teda äh, täielikult toetada tehtud töö eest ja just äh, eriti sellepärast, et me töötame praegu teema kallal, mis tagab lastele parimad huvid ja kaitse. me, nii nagu sidusrühmade esindajad täna ütlesid, on kõige olulisem praegu tagada laste huvide kaitse nii nagu viimane kõneleja ütles, me räägime nende inimeste kategooriast, kes on kõige haavatavamad. Äh, ma tean, et praegusel hetkel äh, toimub äh, Vahemerel päästeoperatsioon, palju uudiseid tuleb selle kohta ning need uudised räägivad sellest, millised äh, ohud neid inimesi ähvardavad, eriti kui me näeme, et neid haavatavaid inimesi täna päästetakse. Äh, samuti tahaksin lisada, et meie fraktsioon ei teinud muudatusettepanekuid, aga tahaksime öelda, et äh, iga muudatusettepanek, mis on tehtud selle määruse teksti parandusele, peab järgima kohtuotsust ja meil on vaja väga selgelt sõnastatud muudatusettepanekuid mis tagab äh, õigustuse selguse ja üleüldise selguse. me tahame anda väga tugeva signaali, et me teeme kõik, äh, et alaealiste huvisid kaitsta, aitäh. aitäh, ütleb proua esinaine Roberta, palun. ja järgnevalt saab proua Sippel sõna äh, proua Guillaume'i nimel. suur tänu, proua esinaine räägin siin meie variraportööri Sylvie Guillaume nimelt, kes, nimel, kes kahjuks täna ei ole kohal. nii nagu proua Metsula tahab ka Sylvie Guillaume tänada raportööri väga viljakate arvamuste vahetuse ja hea tehtud töö eest. saatjate alaealiste küsimus on alati olnud ja on endiselt väga-väga tundlik küsimus ühest küljest äh, on alati olemas see osapool, kes nõuavad seda, et äh, kaitsta tuleks äh, väga haavatavaid alaealisi ja lapsi, aga teine osa, kes äh, loovad õhu, ohuõhustiku, et alaealised mingisugust ohtu Euroopasse toovad, kui nad siia tungivad. kohtuotsuse vaimus peab olema tehtavad muudatusettepanekud ja ma toetan proua Wikströmi äh, selles osas, et komisjoni algsest ettepanekust äh, ei tohi teha suuri muudatusi äh, ja selle teksti algne vaimsus peab alles jääma ning variraportöörina tegin ma otsuse üldse mitte mingisuguseid muudatusettepanekuid teha nii et meie otsus oleks võimalikult lähedane komisjoni ettepanekule ning ka Euroopa Kohtu otsusele. Äh, õiguslik selgus on igal juhul väga vajalik, äh, eriti kui me vaatame, kuivõrd äh, erinevalt võib tõlgendada Dublini määruse raamistikus lapse parimaid õigusi siin on arvesse võetud ka lapse äh, väga haavatavat olukorda, sest äh, ühest riigist teise viimine oleks äh, täiesti üleliigne. ning ma tahaksin ühe lausega veel öelda kommentaariks, mida me nõukogu poolt täna kuulsime. Teie tahate kiiret otsust. see on võimalik vaja on saata välja signaal meie poolt, et meie eurooplastena anname inimestele, kes tahavad, kes peavad põgenema katastroofilistest oludest sõja eest, äh, selline, sellise koha, mis on neile ähm, ohutu. nii et äh, võtke parlamendi ja komisjoni otsust kuulda ja siis on teil ka kiire otsus. Äh, suur tänu, proua Sippel. ja nüüd saab sõna kolleeg härra Kirkovi nimel suur tänu äh,. härra Kirkovi, meie äh, variraportööri poolt tahan ma äh, tänada raportööri äh,. loomulikult ei ole vaja siin äh, korrata üle, et laste kaitsmine on vajalik, see on nii. aga meil ei ole vaja ebavajalikke menetlusi, mis julgustavad nii-öelda süüli shoppamisele äh,, alaealiste smuugeldamisele ühest riigist teisi ning äh, teisi igasuguseid tahtmatuid fenomene me räägime praegu alaealiste parimast äh, huvist, aga me räägime samas ka Euroopa asüülipoliitika legitiimsusest ja usaldusväärsusest. Äh, ebavajalikute laste üleviimised ühest riigist teise tuleks kindlasti välistada, aga peaks olema samas võimalus ka Euroopa Liidu liikmesriiki äh, laps tagasi saata, kus ta asüülitaotluse esimest korda tehti tegi kui see riik on juba olulisel määral hinnanud, kas taotlejal on vajadus ning tal on õigus rahvusvahelisele kaitsele. vastasel juhul on risk, et inimene reisib või ta äh, inimkaubitsejate vahetusel, vahendusel viiakse teise riiki, et äh, kaitset saada või sellises äh, kohas, kus on tal lootus rohkem äh, varjupaika saada või kus äh, perede taasühendamise reeglid tõlgendatakse pehmemalt. samuti peaks olema võimalik analüüs, analüüsida paremini esimese ja teise taotlejariigi erinevaid käitumismalle ja menetlusi vastuvõtustandardid ja menetlused on tegelikult erinevates liikmesriikides praegu väga erinevad. Nad ei peaks tegelikult seda olema eh, Dublini määruse järgi. nii et liikmesriike tuleb igal juhul nende menetluslike vigade eest eh, vastutusele võtta. suur tänu ja proua Björk järgnevalt, palun. suur tänu Äh, Dublini kohta oleks äh, väga palju öelda. Äh, ja vähe on selles positiivset. on väga palju jah, võib-olla mõistlikke aspekte selles, aga kuidas seda on rakendatud, see ei ole päris õige olnud. nüüd need muudatused, mis on esitanud, tahaksin tänada Cecilia Wikströmi, kes on väga palju tööd teinud selles küsimuses. ta on kõikidega ühendust võtnud kõik on luubi alla võetud ja väga oluline on see, et me lähtuksime siiski ennekõike Euroopa Kohtu lahendist ja et meie lõppversioon vastaks sellele. mõned muudatusettepanekud on esitatud, tuleb jõuda sellisele tulemusena, kus, tulemuseni, kus paraneb nende laste olukord, kes taotlevad varjupaika ma tahaksin tänada selle eest, et meid on kaasatud äh, kogu sellesse protsessi ja me oleme valmis äh, mine-, kompromisse leidma. tegemist on esimese sammuga, aga seda esimest sammu on vaja. nüüd, mis puudutab erandeid, äh, ma tahaksin teada pal-, ma tahtsin teada, palju meil üldse on selliseid lapsi, kes on saatjata? kakskümmend kuus tuhat nii et äh, ausalt öeldes äh, praegused arutelud äh, nõukogus on suhteliselt suurt pettumust, äh, pettumust tekitavad, ei tohi kaugeneda kohtulahendist. tuleb äh, sellest lähtuda, nii nagu kohus ütles. ja meie raportöör äh, on sellest kinni pidanud ja variraportöörid ka ja nõukogu seisukohad on täiesti vastuvõetamatud, sellepärast et minnakse vastu äh, ekspertidele, me oleme ära kuulanud äh, ju tänasedki külalised, kes on eksperdid selles äh, vallas. me ei saa minna nende äh, seisukohtadele vastu, ei saa minna kohtulahendile vastu, ei saa äh, minna vastu ÜRO laste õiguse konventsioonile, mul on häbi, häbi, kui ma seda komisjoni või nõukogu vaatan. Äh, kas te siis ise ka ei häbene, tulge tagasi läbirääkimiste laua taha ja leidke kompromiss, tuleb keskenduda laste huvidele ja tuleb koostööd teha ka meie raportööriga Äh, me jääme enda seisukohtade juurde, me ei tee kahekümne kuue tuhande laste huvide osas mind, mingisugust kompromissi, me oleme valmis läbirääkimisi pidada, aga mõte, asja ikkagi tõsiselt, need lapsed on kõige jubedamates tingimustes, kõige õudsemad asjad on nende elus juhtunud ja me peame jääma oma seisukohtade juurde, aitäh! Thank you, Mrs. suur tänu äh,, proua Lambert, palun! suur tänu äh,, esinaine, mina tahaksin ka tänada raportööri tehtud töö eest ja asjatundlikele äh, külalistele samuti suur tänu. nii nagu äh, siin kõnejad juba viitasid, oleme praeguses olukorras sellepärast, et Dublin kaks on olnud ebaselge, kes vast-, sõnastuses, kes vastutab saatmata alaealiste eest. me oleme kokku leppinud nõukogu ja komisjoniga, et me võtame oma suuniseks kohtuasjas, kohtuasja Euroopa Kohtult. nüüd on see selgus käes, otsus tehtud ma ütleksin, et kuna mul paremat lahendust praegu ei tule, siis ma ütlen, et see on täiesti pettumust valmistav praegu, et äh, nõukogu ei taha meiega, tahab hakata uuesti kogu seda protsessi kordama. nii, nagu me oleme täna kuulnud siin ja nagu me teamegi, et määruses on kirjas, on erinevate liikmesriikide äh, äh, taot-, taotlussüsteemis erisused me teame, et suureks argumendiks äh, Dublini määruse kokkupanekul oli see juba eelmise parlamendi mandaadi jooksul ja see peab ka olema meie, äh, meie meeltes. ka minu fraktsioon ei teinud siin muudatusettepanekuid, sellepärast et me tahame maksimaalset konsensust ja selgust parlamendi positsioonile. nii et meie aruteludes nõukoguga ei oleks ebaselgust ja veel kord äh, ma kordan proua Sippeli sõnu, et kui me tahame kiiret otsust, siis armas nõukogu, uks on avatud, äh, protsess on selge kiire otsuse jaoks, selge otsuse jaoks, mis äh, tegelikult takistab seda, et lapsed pannakse väga keerulisse olukorda kõikide nende riskidega, mis selle olukorraga seos, seostuvad. nii et teeme nüüd kiiresti selle otsuse ära. Thank you, Mrs Lam- suur tänu, äh, proua Lambert ja nüüd äh, pöördun teiste kolleegide poolt, äh, poole, kes tahaks sõna proua ümber kõigepealt. Eh, suur tänu, proua esimees. mina esitasin ühe muudatusettepaneku, mille eesmärgiks on viidata sellele, et lapsed või noorukid, me ei räägi ainult siin väikelastest, vaid peaasjalikult noorukitest, kui nemad esitavad mitu taotlust erinevates liikmesriikides, see on äh, äh, liiane ja ma mõtlen siin sellele, et äh, inimkaubitsejad ilmselt liigutavad neid lapsi ühest liikmesriigist teisi ja tehakse mingisugune loosi justkui võetakse. Nad valivad lihtsalt kõige paremad tingimused välja. meie peaksime lähtuma muidugi laste kõige parematest huvidest, hea küll, aga äh, Rootsis antakse pidevalt alalisi elamislubasi süürlastele, meil on seitse tuhat äh, noort äh, inimest, kes äh, on viimastel aastatel tulnud, noored saatjate alaealised ja nad on tegelikult kaubitsejate ohvrid. nii et me peame asjadele näkku vaatama, kui me nendest asjadest räägime ja langetama ikka tõenditepõhised otsused. kuna ei ole sõnasoovijaid rohkem, siis annan sõna proua Vikströmile, palun. suur tänu, esinaine ja kõigepealt äh, loomulikult ma tahan kõikide nende sidusrühmade poole pöörduda, kes täna on siia tulnud, suur tänu teie väärtusliku panuse eest, mis on tõstatanud äh, väga olulisi küsimusi äh, alaealiste ja kaitse ja parimate huvide kohta. ja kõike seda me peame arvestama, kui me väga olulise tööga edasi läheme. tahaksin pöörduda ka komisjoni ja nõukogu poole ning ka tegelikult variraportööride poole tänan teid kõiki äh, panuse eest, äh, mida te olete sellesse töösse teinud. ning äh, sõnavõttude eest täna siin. ma tunnustan neid muudatusettepanekuid, mis kolleegid on teinud, sellepärast et nad on meie selle algse otsuse vaimus ma ei saa praegu öelda täpselt, eh, millise tähtajaga me paneme paika variraportööride koosoleku, aga see tuleb igal juhul. nüüd eh, tahaksin ma pöörduda tagasi ühe küsimuse juurde, mis eh, on väga keerukas. nimelt äh, Äh, teise riigi suunamised on äh, väga äh, aeganõudvad ning need ei ole väga konstruktiivsed noore inimese elu jaoks, sellepärast et uues kohas on vaja neil oma elu taaskäivitada. vastuvõtutingimuste direktiivis oleme ka öelnud, et saatmata alaealiste elukohavahetus peaks olema piiratud väga karmilt. uus Äh, pagulasseisundi menetluste direktiiv äh, ütleb, et äh, kuue kuu jooksul peab sellised menetlused läbi viima. samas üleviimine teise riiki võtab tavaliselt kauem aega kui see kuus kuud. alaealisel on ligipääs kiiremale menetlusele, kui see liikmesriik taotlust analüüsib ja vaatab, kus ta parajasti kohal on esimene otsus tehakse üleviimise kohta teises liikmesriigis. sellisel juhul oleks alaealisel kiirem ligipääs äh, menetlusele, kui nad lähevad sellesse liikmesriigi ta tagasi, kus menetlus on juba avatud. aga see üleviimine võtab alati rohkem kui pool aastat ja seetõttu see argument, et üleviimine äh, võtaks, äh, läheks kiiremini, see menetlus, see ei ole tõsi ja nii on alaealisel oleks tegelikult kiirem menetlus juhul, kui uus äh, kaasus avatakse selles äh, samas riigis, kus see laps äh, viibib. nii nagu sidusrühmad ja eksperdid ütlesid, siis kui nõukogu ettepanek saab seaduseks, siis on tegelikult väga suur risk, et kohus näeb seda sätet kui põhiõiguste harta rikkumist ning meil äh, on väga tõsised äh, kohtujuhtumid, äh, mis tekivad üksteise järel, et seda väärkasutust kuidagi vältida. kui teises liikmesriigis tehtud avaldus on identne juba lõppenud menetlusega esimeses liikmesriigis, siis saab teine liikmesriik oma menetluse lõpetada. nii oleks vaja äh, Äh, uusi äh, võimalusi suunata ka sellesse hilisemasse menetlusse. nii et dokumendid saab ühest liikmesriigist teise liigutada ja võtmedokumente äh, on vaja ilmselt siis ka tõlkida. kui me nüüd mõtleme inimese enda liigutamise peale ühest teise liikmesriiki, tooks see kaasa haldusmenetluse ning see võtab igal juhul ka aega. aga saatmata alaealine eh, ei peaks seda kõike läbi tegema, ei peaks olema eh, eh, ebamäärasuse ohver ning tal ei puudu tegelikult tuleviku väljavaated. liikmesriigid on kohustatud omavahel informatsiooni vahetama seda Dublini määruse alusel Äh, siis vastavalt äh, rahvusvahelise abitaotlusele. see on ka äh, aluslepingutega kooskõlas, nimelt artikliga kolmkümmend neli nii et selle asemel, et siis äh, mõelda alaealistest samas äh, perspektiivis kui täiskasvanud asüülitaotlejaid äh,, siis on kohus otsustanud, et liikmesriigid peaksid kasutama äh, asüüli ja ki võimalusi selleks, et äh, identseid äh, taotlusi ühiselt läbi vaadata. ma tahtsin selle nüüd selgelt välja öelda, sellepärast et vähemalt mina varem seda oma sõnavõtus ei maininud. aga see on meie vaatenurk, me peame selle arvesse võtma ja ma tahaksin rõhutada veel kord, et suur tänu teile kõige, kõigele tehtud panuse eest, ma ei näe praegu, et me peame siin detailidesse laskuma, aga loomulikult olen ma valmis dialoogiks variraportööridega kas praegu või hilisemalt või siis teiste kolleegidega, kes on huvitatud sellest delikaatsest, aga väga huvitavast teemast, aitäh! suur tänu, Cecilia! suur tänu tehtud töö eest! ja nüüd, äh, kuna kaks viimast päevakorrapunkti on edasi lükatud, siis pean ma siinkohal meie koosoleku lõpetama, ütleb esinaine. ja homme hommikuse, hommikuse esimene päevakorrapunkt on ka edasi lükatud äh, ja me alustame kell kümme hommikul. head õhtut ja kohtume homme kell kümme.